Uh, good morning, everybody! tere hommikust! meil on tegemist kolme parlamendikomisjoni ühiskohtumisega ja palun eh, ka proua Aleksejevale tagada tõlge, ehkki ma tean, et ta saab suurepäraselt aru ka inglise keelest. nii et tegemist on kolme komisjoni ühiskoosolekuga, väliskomisjon, siin on härra Albertini, selle esimees, kohal äh, arengukomisjon, keda esindab asepresident härra Stri-, proua Strihler ja kolmandaks inimõiguste allkomisjon, keda mina siin laua taga esindan. ja ma ütlen tere tulemast nende kolme komisjoni saadikutele ja ka Venemaa ja Euroopa Liidu delegatsioon on siin esindatud härra Fleckensteini poolt, kes on selle delegatsiooni esimees ja tere tulemast kõigile saadikutele. meie siin täna hommikul peame tegutsema praktiliselt ja rääkima sellest, kuidas Euroopa Liit saab toetada Sahharovi auhinna laureaate. ma tahan teid veel kord õnnitleda ja ma tean, et härra Kovaljov pidi pisut puhkama pärast väga tihedat programmi mis tal viimase neljakümne kaheksa tunni jooksul on olnud ja minul on olnud au teid saata Moskvast Strasbourgi ja mul oli suur heameel Moskvas olla e, enne rahvusvahelisel konverentsil, kus tähistati e, Andrei Sahharovi mälestust. E, esmaspäev neljateistkümnes detsember oli Andrei Saharovi surma aastapäev, memoriaali asutaja liikme surma aastapäev. nii et selles kontekstis ma kasutasin ka võimalust ja tutvusin sellega, mis toimub Venemaal ja külastasin Jekaterinburgi, olin Siberi alguses ja kohtusin seal inimõiguse kaitsjaga Aleksei Nikiforoviga, kahekümne viie aastase mehega, kes minu arvates on täiesti illegaalselt vanglasse heidetud ja just poliitilise tegevuse pärast. ja me peame paluma, et meie Sahhrovi auhinna laureaadid valgustaksid meile inimõiguste praegust olukorda Venemaal me oleme väga murus sellepärast, et inimõiguslaste olukord Venemaal üha halveneb ja olime väga šokeeritud nendest äh, uudistest, mis jõudsid meieni, kui me alustasime viieteistkümnendal juulis uue koosseisuga tööd, nimelt Natalja Estemirova tapmine äh, me kuulsime teilt äh, hea meelega ka seda, et memoriaal jät-, taastab oma töö Põhja-Kaukaasias ja see on ka teema, mida me täna arutame. ja nüüd ma annan sõna härra Albertinile, välisasjade komisjoni esimehele, palun. palju tänu, proua Haudala. mina tahaksin toetada kõike seda, mida kolleegid on juba öelnud, sealhulgas äh, meie president, äh, öeldes teile sooja tere tulemast tutvustamast teile e, väga prestiižse Saharovi auhinna laureaatidele ja laureaadile. E, olles e, saanud Saharovi auhinna, ma loodan, et see aitab teid teie töös, teha teie tööd inimõiguste kaitsel. Saharovi auhinna andmine memoriaalile on vaid üks tegevustest, mida viiakse läbi siin Euroopa Parlamendis Vene Föderatsiooni suunal, tuletagem kas või meelde parlamendi poolt vastu võetud äh, resolutsioone, ähm, mis järgnes sellele, kui oli mõrvatud äh, inimõiguste aktivist, ähm, resolutsioon, mis puudutab Põhja-Kaukasust, äh, olukorda Tšetšeenias tahaksin teile meelde tuletada ka neid kuulamisi, mis on toimunud parlamendikomisjonides. üks toimus kahe tuhande üheksanda aasta septembris, mida juhatas ehm, proua Haudala. see toimus siis inimõiguste allkomisjonis. see kõik on meil teinud võimalikuks eh, hoida silm peal arengutel Vene Föderatsioonil ning eh, esitada omapoolseid soovitusi nõukogule ja komisjonile küsimustes, mis puudutavad Euroopa Liidu ja Venemaa suhteid. Euroopa Parlament seega on selgelt näidanud, millised on meie prioriteedid ning teinud seda enne Euroopa Liidu Venemaa tippkohtumisi. peame silma peal ka uuel koostöökokkuleppel, mis muuhulgas peaks tagama ka ähm, põhiõiguste, kodanikuõiguste kaitse edendamise endises Nõukogude Liidus. Euroopa Parlament leiab, et äh, strateegiline partnerlus, ähm, mida Euroopa Liit soovib edendada Venemaaga, peab võtma aluseks äh, väärtused ja ma usun, et äh, Sahharovi auhinnal on ka see komponent olemas, põhiõiguste kaitse on see alus, millel peavad tuginema meie kahepoolsed eh, sidemed ning eh, inimõiguste ning põhivabaduste kaitse peaks olema eh, Euroopa Liidu ja Venemaa vahel sõlmitava uue koostööpartnerluslepingu aluseks samuti. Ehm, tahame väga tunnustada ja väljendada oma imetlust teie julguse ja kindlameelsuse üle, teie härra Orlov, ähm, härra Kovaljov ja, ja proua Aleksejeva, kes te olete täna siin kohal, teie töö on olnud tõesti imetlusväärne ning äh, väga tähelepanelikult äh, kuulan äh, teie seisukohti täna selles osas, kuidas meie siin Euroopa Parlamendis saaksime teid, teie töös toetada ja aidata. ja loodetavasti saame ka teie seisukohad edasi anda oma kolleegidele, sest see erakordne töö, mida teie teete inimõiguste kaitsel, mis on teile nii palju maksma läinud, loodetavasti aitab parandada kodaniku vabaduste ja põhiõiguste olukorda teie, nii teie riigis kui ülejäänud Euroopas. palju tänu, et olete täna siia tulnud like! suur tänu, härra Albertini, nüüd saab sõna proua äh, Tifler Arengukomisjoni nimel aitäh. arengukomisjoni esimese asepresidendina äh, toetan oma kolleege ja tervitan seda, et me oleme teid siia külla kutsunud. Äh, Saharovi auhinna andmine memoriaalile, keda teie siin esindate, sümboliseerib äh, parlamendi tunnustust sellele julgele võitlusele inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse eest, mida teie peate. arengukomisjoni liikmena ähm, sooviksin ma väljendada imetlust memoriaali poolt tehtud äh, töö eest endise Nõukogude Liidu territooriumil. inimõiguste austamine ei ole mitte üksnes äh, Äh, moraalne kohustus, mis on võtnud endale riigid ja äh, riigisarnased moodustused, vaid tegemist on eeltingimusega äh, tõhusale humanitaarabi andmisele, mis võimaldab nendele inimestele, kes on kaotanud oma elatisvahendid või kes on pidanud põgenema. inimõigused on väga oluline Äh, kõik väga olulised ka pärast konflikti lõppu. aastate jooksul me oleme märganud äh, seda, kuidas ei peeta kinni inimõigustest ja rahvusvahelisest humanitaarõigusest konfliktipiirkondades. Äh, inimõiguste rikkumise jälgimine ja analüüsimine, nii nagu sellega tegeleb Memoriaal, on väga oluliseks tööriistaks selleks, et lõpetada inimõiguste rikkumisi või vähemalt pöörata seda suundumist inim-, oluline on äh, teadlikkuse tõstmine ja poliitilise surve avaldamine, süüdlaste tuvastamine ja karistamine äh, tähendab ka karistamatuse lõppu ja äh, hoiaks ära inimõiguste rikkumisi tulevastes konfliktides. proua Ko-, Aleksejeva, härra Kovaljov, teie töö on väga oluline aga see on kin-, väga ohtlik töö. me loodame, et Euroopa Parlamendi toetus annab teile julgust ja annab julgust ka kõigile teistele äh, inimõiguste kaitsjatele jätkata oma tööd. Merci, madame Strifler um,. Voudrais... aitäh, proua Strifler. ma tahaks äh, teada anda, et äh, välja on jagatud kaks dokumenti pressiteatis e, eilne pressiteatis et äh, inimõiguste äh, organisatsioonid jätkavad tööd äh, Tšetšeenias ning teine väga oluline dokument on soovituste nimekiri, mille on andnud välja rahvus- äh,, enamuses Vene vabaühendused ja see puudutab äh, novembris Stockholmis toimunud inimõiguste alast kon-, konsulteerimist. ma lo-, ma loodan, et me saame arutelu käigus ka nendest rääkida, aga nüüd ma sooviks anda sõna umbes seitsmeks minutiks härra Orlovile ja proua Aleksejevale. härra Orlov, palun suur tänu teile selle võimaluse eest esineda siin teie ees. veel kord suur tänu auhinna eest ja suur tänu nende heade soojade sõnade eest, mis kõlasid meie aadressil mul oli eelmiselt äärmiselt meeldiv kuulda, et inimõigused muutuvad lahutamatuks osaks selles uues lepingus, mis sõlmitakse Euroopa Liidu ja Venemaa vahel. aga siin äh, tõstetub üks küsimus. nagu kõik te suurepäraselt teate, inimõiguste olukord Venemaal ei ole sugugi hea ja äh, üha halveneb. peale selle, kui veel mõned aastad tagasi, veel kaks aastat tagasi näiteks me rääkisime peamiselt inimõiguste rikkumisest, mm, nende puhul, kes meie poole pöörduvad, tähendab teiste inimeste inimõiguste rikkumisest, siis nüüd me juba näeme, kuidas meile survet avaldatakse, kuidas on ohtu sattunud äh, inimõigusi kaitsvad organisatsioonid. pidevalt avaldatakse neile organisatsioonidele survet, aga see, mis on viimase kahe aasta jooksul toimunud, on lausa pretsedenditu olnud. meie kolleege on hakatud mõrvama. mitte ainult Põhja-Kaukaasias, vaid ka teistes piirkondades Venemaal, sealhulgas ka Moskvas. ja just sel põhjusel kodanikuühiskond Venemaal vajab toetust loomulikult mitte keegi ei saa Venemaad suunata demokraatia ja vabaduse poole peale Vene rahva enda ja Vene kodanikuühiskonna enda. aga kui meid pannakse vaikima räige vägivallaga, siis loomulikult see lootus nõrgeneb. ja nüüd tulles uue lepingu juurde ja dialoogi juurde, mida peavad Euroopa Liit ja Venemaa inimõiguste üle mis vormis see dialoog toimub? Äh, hetkel dialoog toimub konsultatsioonide vormis äh, Euroopa Liidu ja Venemaa vahel inimõiguste üle ja need konsultatsioonid leiavad aset kord poole aasta jooksul meie Venemaa äh, kodanikuühiskonna organisatsioonid algul suhtusime väga suure huviga sellesse dialoogi vormi ja olime väga entusiastlikud ja iga kord pea iga kord, kui sellised konsultatsioonid toimuvad, siis esit-, esitatakse aruandeid, ettekandeid, aga mis siis tegelikult toimub? Need konsultatsioonid muutusid meie jaoks lihtsalt äh, tühjaks sõnade tegemiseks ja meie jaoks on see ilmseks saanud. räägita, räägivad omavahel äh, Euroopa Liidu Mm, ametnikud ja Venemaa välisministeeriumi ametnikud, esitatakse küsimusi üks pool teisele, Venemaa ametnikud tihtipeale valetavad lausa vastuseks, me teame seda, me saame siin konkreetsetele eh, ülevaadetele tugineda sellistest kohtumistest ja samas Euroopa Liidu partnerid ka äh, lihtsalt rahulduvad nende vastustega, mis nad kuulevad, võtavad teadmiseks ja sellega dialoog lõpeb. nii et üks päev räägiti, esitati teineteisele küsimusi, saadi valesid vastuseid ja mindi laiali kuni järgmiseks pooleks aastaks. ja mitte mingisugust tõsist süsteemset tööd see periood, see pool aastat ei toimu pealegi iga kord eh, eesistuja on muutunud Euroopa Liidus, tuleb uus eesistuja, kes korraldab uued konsultatsioonid ja tihtipeale me näeme, et järjepidevus konsultatsioonide vahel on samuti rikutud ja need küsimused, mida esitati varem, enam ei tõusetu järgmistel konsultatsioonidel, tekivad hoopis uued küsimused nii et näib, et olukord Venemaal inimõiguste vallas areneb ühes suunas, aga konsultatsioonid arenevad oma loogika järgi. teiseks, konsultatsioonidel ei osale eh, valitsusvälised organisatsioonid ja seda Venemaa süül. Venemaa ütleb ei aga see on ju väga suur miinus nendele konsultatsioonidele. konsultatsioonides ei osale Venemaa poolt mitte keegi peale Vene välisministeeriumi ametnike ja tihtipeale nad räägivad, et meie ei tea, meie ei ole spetsialistid ühes või teises küsimuses, meie ei oska vastata eh, teie küsimustele. Eh, kui Euroopa partnerid teevad ettepaneku eh, ka spetsialistid kaasata prokuratuurist, siseasjade ministeeriumist, teised mm, inimesed, kes tegelevad sisuliselt nende küsimustega, siis jälle on vastuseks seesama ei. ja te mõistate, et sellises vormis need konsultatsioonid toimuda ei saa, meie arvates on see mõttetu. vähemasti Vene valitsusvälised organisatsioonid küll leiavad niimoodi ja tahaksid ähm, edaspidi mitte tõsiselt võtta neid konsultatsioone. me ei hakka enam äh, nendeks konsultatsioonideks oma ettekandeid valmistama, sest me lihtsalt ei näe selles mõtet. ma tean, et Euroopa Komisjon vähemasti need inimesed, kes vastutavad konsultatsioonide läbiviimise eest, on ka aru saanud, et see on mõttetu jätkata neid selles vaimus ja otsitakse uusi öö, vorme, milles neid konsultatsioone läbi viia. näiteks see aeg, kui toimub ettevalmistused, tuleks Moskvasse sõita ja samas me teame, et Venemaa keeldub konsultatsioone Venemaa pinnal pidama. kogu aeg, kui me kuuleme Venemaalt ei ja sellega kaob nende konsultatsioonide väärtus. aga näiteks valmistumisperioodil tulla öö, äh, Moskvasse, äh, enne konsultatsiooni Moskvasse tulla, oleks hea. nüüd öö, äh, mis tasemel tahab Vene pool nende öö, ametnikega, kes tulevad Euroopa Liidust kokku saada, kas nad on valmis küsimustele ka ausalt vastama ja kas sellised ettevalmistavad külaskäigud Moskvasse annavad võimaluse ka Venemaa valitsusvälistel organisatsioonidel osaleda? saab näha, aga näib jälle, et Venemaa vastab ei igal puhul ja jällegi muutub kõik mõttetuks. meile näib, et Euroopa Liit ei näe piisavalt vaeva selleks, et need konsultatsioonid muutuksid millekski sisuliseks no sellisel juhul tuleb need konsultatsioonid lihtsalt lõpetada, sest meie arvates selline läbirääkimiste imiteerimine, tehakse ainult nägu, et läbirääkimisi eh, peetakse, aga tegelikult on see kõik mõttetus sõnade vahetamine, siis mm, pigem mitte selliseid konsultatsioone korraldada. tuleme nüüd lepingu juurde. meie tõesti ei tea, kas tõesti inimõiguste küsimused muutuvad selle kokkuleppe lahutamatuks osaks, selle uue lepingu lahutamatuks osaks ja kas nad tõesti asuvad seal tõsisele kohale. viimase kahe aasta jooksul e, suur rühm Venemaa valitsusväliseid organisatsioone on pidevalt pöördunud Euroopa Liidu esindajate poole ja rääkinud sellest, et on vaja e, eraldi rubriik inimõiguste üle sinna lepingusse sisse võtta. me teame, et seal tuleb palju rubriike tähtsates küsimustes selles lepingus, aga jälle, nagu me praegu asjast aru saame, siis öeldakse, et ei, sellist rubriiki sinna sisse ei võeta, sest Venemaa ei taha seda. aga no saage aru, nüüd tekib küsimus, et kuivõrd mõttekas on siis sellist tõsist uut lepingut Venemaaga sõlmida ilma selleta, et suurt tähelepanu pöörata selles dokumendis võrdväärselt teiste valdkondadega ka inimõigustele. kõik need küsimused on meil tekkinud ja nüüd on meil ka kahtlused tekkinud. meil on selline kahtlus, et Euroopa Liit dialoogi vormis Venemaaga on valmis ikka adekvaatselt käsitlema ka inimõiguste küsimust ja pühendama neile piisavalt tähelepanu ja ma tänan nende soovituste eest, mis siin välja jagati ja mis tutvustab septembris käesoleval aastal Stockholmis toimunud konverentsil räägitud. me räägime ju siin eh, ohust, mis on Põhja-Kaukaasia inimõiguste kaitsjatel, aga need soovitused eh,, mis siin on eh,, tegelikult on abiks kogu Venemaa kodanikuühiskonnale. ja see on see Venemaa mõjutamine kasutamine, mis meie arvates on väga viljakas ja aitab inimõiguste eest võitlejatel Venemaal eh, om, igal pool oma võitlust pidada. Mm, suur tänu, härra Orlov. kaks lühikest märkust. ma tean, et eh, Euroopa Liidu ametnikud eh, väga püüavad leida uut vormi inimõiguste konsultatsioonidele. meile kõikidele teeb muret see, Äh, hetkeolukord, nii et siin me tõesti saame teiega koostööd teha antud küsimuses ja teiseks, mis puudutab äh, eesistumise mm, rotatsiooni. meil on juba äh, välispoliitika kõrge esindaja olemas, mis tähendab seda, et tekib uus järjepidevus ja lo-, loomulikult meie siin parlamendis väga loodame, et sellega tekib teatud järjepidevus Euroopa Liidu Mm, suhetes kolmandate riikidega, loodetavasti see on üks võimalus, mida on võimalik ära kasutada. nii et suur tänu teile, aga nüüd saab sõna proua Aleksejeva umbes seitsmeks minutiks. ma tänan. esiteks ma ühinen kõige sellega, mida rääkis härra Orlov, minu kallis kolleeg, ja öö, äh, mul on parem võimalus toime tulla oma seitsme minutiga ja ma ühinen kõigi nende soovitustega, eh, mis on siin nüüd välja jagatud ja millega saadikud saavad tutvuda. ma võin ainult öelda, eh, mida ma arvan paarist konkreetsest asjast, mis võib-olla saaksid abiks olla eh, Venemaa kodanikuühiskonna aktivistidele. ma arvan, et need aktivistid suudavad Euroopa Nõukogu, Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu soovitused ellu viia. esiteks, mitte alati, aga tihtipeale tundume, tunneme me juba ette ohtusid, mis varitsevad meie aktiviste praegu on ohus Tšetšeenias, Ingušeetias tegutsevad inimesed, Dagestanis tegutsevad inimesed, me lihtsalt teame nende puhul, et eh, tuginedes eh, sellele loogikale, kui tohib nii hirmsaid väljendeid kasutada, eh, poliitiliste mõrvade loogikale, nemad on lihtsalt järgmised sihikul ja ainus asi, mida me saame nende heaks teha, on teie abiga eh, ja ma arvan, te saate meid abistada selles, et sellised inimesed sa-, juba omaksid ette viisat väljasõiduks mõned paluvad seda viisat mitte ainult, mitte lihtsalt endale, nad ütlevad, tahavad viimase hetkeni jääda kohale, aga nad tahavad neid viisasid oma lastele, oma lähedastele, sest tihtipeale mõrvatakse mitte ainu-, mitte eh, just eh, aktivisti, vaid temale kallis inimene ja nad tahaksid, et neil oleks võimalus teada, et nad saavad saata oma lähedased äh, ohutuse kohta. Venemaal selliseid kohti ei ole. härra Orlov ütles, et tapetakse kõikjal, sealhulgas ka Moskvas. nii et palun ärge venitage selle otsuse langetamise protseduuriga. võtke vastu selline otsus, et nende organisatsioonide juhid, kes töötavad selles piirkonnas, saaksid teile teatada inimestest, kelle jaoks nad paluvad äh, viisat enda ja oma lähedaste jaoks. seda esiteks. teiseks ma pöördun arengukomisjoni poole. väga tähtis on järgmine probleem äh, praegu kriisi tõttu on see nii paljudes piirkondades, aga Põhja-Kaukaasias on see probleem eraldi, eriti terav ja äh, äh, kodusõda tegelikult praktiliselt toimub seal rahva ja äh, valitsuse vahel, seda Dagestanis ja Ingušeetias. ma oleksin väga õnnelik selle üle, kui arengukomisjon oma plaanidesse võtaks sisse ka sellised programmid, mis võimaldaksid tagada töökohtadega või õppekohtadega Kaukaasia noorsugu. ma ei ütle, et kõik töötud muutuvad terroristiks, aga kui kaheksakümmend protsenti noorsoost, kõige aktiivsem elanikkonnaklass, eh, mehed eh, on ilma tööta, noored mehed on ilma tööta, siis see tegelikult loob hea pinnase eh, usuliseks fanatismiks ja terrorismiks. ja kui nüüd kuidagi aidata nendel vabariikidel olukorda leevendada, siis ma arvan, et see oleks üks reaalne viis, kuidas vähendada terrorismi temperatuuri, kui nii võib öelda, ja kodusõja temperatuuri nendes piirkondades. ja mm, Heidi, ma olen teile väga tänulik selle eest, et te külastasite vanglas Aleksei Nikiforovi. see on väga-väga tähtis samm. ja ma palun, kui te teate selliste inimeste arreteerimistest, poliitilistest arreteerimistest? palun korraldage eh, sellised parlamendisaadikute külaskäigud nende juurde. palun külastage ka teisi eh, autoriteetseid Euroopa dissidente. Neid, kes on süüdi mõistetud nende artiklite põhjal ja öö, eh, öö, arvestage, et meie Äh, kohtud, kus langetatakse äh, otsused mitte kohtuniku poolt, vaid poliitilisel tasandil sellistes poliitilistes küsimustes. Teie külaskäigud võivad kohtuotsust muuta. ja ma tahaksin siin rääkida kahest sellisest inimesest, kes praegu ei ole veel saanud kohtuotsust, Aleksei, Aleksei Sokolov Jekaterinburgis tema on väga aktiivne inimõiguste kaitsja. ta arreteeriti absoluutselt avameelselt võltsitud kriminaalsüüdistuse põhjal ja põhjuseks oli tema aktiivne ja väga tõhus töö kinnipidamiskohtade ühiskondliku kontrolli vallas ma palun, et te külastaksid, korraldaksite Aleksei Sokolovi külastamise enne seda, kui ta kohtu ette astub, sest see võib muuta kohtuotsust, mis talle langetatakse ja teiseks kõigile teada Mihhail Hodorkovski, Platon Lebedev. praegu toimub isegi Venemaa jaoks täiesti enneolematu kohtu, kohtuprotsess, see on täiesti äh, fantastiline, äh, arvestades, millise võltsimisega on tegu, kui mastaapse võltsimisega on tegu ja ma arvan, et äh, igasugune selle protsessi meenutamine Euroopas vähendab seda võimalust, et talle väga äh, ränk, metsik äh, kohtuotsus langetatakse selles täiesti väljamõeldud kohtuasjas. Äh, nii et ma vabandan selle pika soovide ja nõudmiste nimekirja eest, aga meil tõesti on vaja teie abi, ma tänan. suur tänu, proua Aleksejeva ma usun, et äh, me võiksime arutada ka neid väga karme seadusi, mis on kehtestatud Venemaal, millest tulenevad need kohtuotsused, millest te äh, rääkisite, nimelt äh, ekstremistide tegevust puudutavad sätted, artikkel kakssada kaheksakümmend kaks. paljud isikud, kellega mina kokku sain, olid väga mures äh, Center E küsimuses, millega survestatakse tugevalt inimõiguste äh, aktiviste, millega tegeleb siis Siseministeerium. ja nüüd on meil terve rida isikuid, kes soovivad äh, sõna saada. kõigepealt äh, härra Venemaa esindaja, delegatsiooni esindajale anname sõna ja siis järgnevad saadikud, keda ma mainisin on meie sõnasoovijate nimekirjas. pärast härra Fleckensteini annaksime sõna nii-öelda kaheks minutiks, et tekiks ka dialoog külalistega, nii et kõigepealt härra Fleckenstein. aitäh, proua esineja. lugupeetud daamid ja härrad, ka mina sooviks õnnitleda Memoriaali Saharovi auhinna saamise tõttu ja ma tahaksin lisada veel ühe põhjuse. aastaid olete te olnud äh, äh, vabaühenduse äh, ja valitsusvälise organisatsiooni sümboliks ja töötanud ja julgustanud teisi tegema sellist tööd, nagu teie teete, seda tööd jätkama. ma arvan, et ka sellepärast peame me teid tagama. põhivabadused ja inimõigused on väärtused, millel rajanevad äh, äh, Euroopa Liidu liikmesriikide ühiskonnad ja nende äh, tunnustamine on olnud Euroopa integratsiooni eelkäijaks. ning seetõttu peavad need väärtused olema meie parlamendi töös ka edaspidi tähtsal kohal. jääb aga üle küsimuse, et kuidas meie Euroopa Liidu esindajad, saame Vene, oma Vene partnereid, äh, partneritele kinnitada, et äh, stalinistlike repressioonidega, repressioonidega tegelane ja inimõiguste alane võitlus äh, ei tähenda riigi nõrgestamist, vaid et selline tegevus võib riiki hoopis tugevamaks muuta. me tahame head partnerlust Venemaaga, seda soovivad äh, kõik saadikud siin, sest me teame, et üksnes üheskoos saame me Euroopa mandril omada äh, ju-, turvalist ja edu-, head tulevikku, aga sellise partnerluse juurde peab kuuluma ka äh, tõde ja selgus ja tõsi on ka see, et erinevates valdkondades nagu kaubandus ja teadusuuringud ja nii edasi, saame me ainult koos ühist tulevikku üles ehitada. aga selge on ka see, et partnerlus peab rajanema äh, ühistel jagatud väärtustel. me peame oma Vene partneritele ikka ja jälle pakkuma äh, võimalust otsida, võimalust õppida meie kogemustest, sest ka meie kogemused ei ole alati olnud positiivsed. oluline on ka see, et me peame aktsepteerima seda, et iga riik peab leidma oma tee, kuidas üles ehitada toimiv kodanikuühiskond. me, me ei tohi vaikida, kui tegemist on inimõiguste organisatsioonidega, organisatsioonide toetamisega nagu Memoriaal. ning härra Orlov, teil on õigus. me peame oma kõnelustes, mida Venemaa delegatsioon pidama hakkab, ikka ja jälle nende teemade juurde tagasi tulema. ja me ei tohi lihtsalt panna nende juurde linnukest, et me oleme juba nendest rääkinud jaanuaris, kui me kohtume oma kolleegidega Vene Riigiduumast, kavatseme me käsitleda ka Sahharovi auhinna, äh, auhinda ja me oleme näinud ette ka ekstra päevakorrapunkti selle jaoks ja meie kolleeg härra Schulz valmistab selle hästi ette. ja me kavatseme seda dialoogi pidada nii, et see ei oleks äh, lõpetatud selle kohtumisega, vaid äh, me tahame tagada selle, et meil äh, oleks tööprogramm äh, oma vene kolleegidega koos ja et meil oleks seal ka terve päev kohtumisi, kus meil oleks kohtumised siis äh, vabaühenduste ja inimõiguste organisatsioonidega. ja et selle konve-, äh, selle ürituse raames toimuksid siis kohtumised inimõiguste aktivistidega. ma ei saa endale kujutada äh, ette kohtumisi Moskvas või mujalgi, mis eh, ei sisaldaks ka kohtumisi Amnesty Internationali eh, memoriaali ja teiste organisatsioonide esindajatega. ja seetõttu ma arvan, et eh, teil on õigus, me peame muutuma konkreetsemas oma tegevuses. me ei tohi omada kontakte mitte üksnes ametiisikutega, vaid me peame otsima kontakte ka teie poolt mainitud organisatsioonidega ja ma kinnitan teile, et me seda järgmise nelja ja poole aasta jooksul ka tegem-, teeme. ning veel viimane asi minu poolt, ma arvan, et äh, edusamme saame me oodata üksnes siis, kui me oma vene kolleege äh, piisava respektiga kohtleme, me ei taha kedagi blameerida, vaid me tahame rääkida sellest, kuidas äh, üksteist vastastikku toetada, kuidas äh, ühisteed käia ja see on tõesti vahel väga raske leida õige, õiget teed. see on väga raske, me tahame selle kallal tööd teha ja me tahame vaadata, kuidas me saaksime toetada inimõiguste aktiviste Venemaal ja mujal, me teeme seda, te võite selles kindlad olla, aitäh! palju tänu teile! ja nüüd saab sõna proua Lokbeer, palun! aitäh, proua esinaine! ka mina sooviks tänada Saharovi auhinna laureaate eh, selle töö eest, mida te olete teinud eh, inimõiguste kaitsel Venemaal. ma tahaksin konkreetselt eh, tulla tagasi selle juurde, mida ütles härra Orlov inimõiguste dialoogi kohta Euroopa Liidus ja tänada teda konkreetsete ettepanekute eest, sest me, me oleme kuulnud ennegi samasugust kriitikat äh, selle instrumendi osas äh,, kui meil oli kuulamine Hiina teemal et inimõiguste dialoogi abil on äh, saad-, saavutatud liiga vähe mõõdetavaid tulemusi. me ei tohi siin endale äh, äh illusioone teha, selliseid äh, instrumente kasutatakse ka selleks, et kriitikat oleks vähem, et oleks lihtsalt mingi instrument olemas, et kui meil on selline instrument, siis tegemist on silmakirjaliku asjaga, mida tegelikult inimõiguste kaitsjad vastavates riikides enam ei usu. mul on ka üks küsimus teie kohta. president Medvedjev kuulutas välja seaduse, ähm, mis on ette nähtud vabaühenduste piir, tegevuse piiramiseks äh, äh, äh, Venemaal, aga kas te peaksite mõistlikuks seda, et äh, sellis, et avaldatakse survet, et võetaks tagasi selline seadus. Ähm, ma, ning ma tahaksin tulla tagasi ka selle juurde, mida ütles proua Aleksejeva, kes rääkis, et millist abi on vaja inimõiguste kaitsjatel Venemaal. ja ma arvan, et oleks väga oluline, et liikmesriigid Euroopa Liidu toetusega to-, töötaks välja programme, et äh, inimõiguste kaitsjad, kes on ohus, võimalikult kiiresti oleks, et neil oleks võimalus võimalikult kiiresti Venemaalt lahkuda koos äh, oma pereliikmetega ja et äh, nad ei peaks äh, kasutama selliseid väga pikaajalisi varjupaigamenetlusi. ja ma arvan, et ma pean ütlema, et see on tegelikult mõistetamatu, et Euroopa Liidu riigid neid inimesi, kes tulevad Tšetšeeniast, saadavad tagasi Venemaale, hoolimata sellest, et nad on seal ohus. Ehm, me lihtsalt ei taha näha, et oht seal on nii suur. ma ei tea, kas aega on piisavalt palju, aga teie, proua Aleksejeva, viimastel päevadel rääkisite tihti ka sellest, millised on Venemaa tsiviil-, kodanikuühiskonna tugevad ja nõrgad küljed, äkki te võiksite siis äh, äh, rääkida, et kuidas on üldse võimalik seal veel äh, tegutseda, arvestades neid ohte. palju tänu. Mm, loen ette nüüd kõnelejate nimekirja, mm, et teada saada, kas kõik, kes soovisid sõna saada, on arvesse võetud ja, ja siis anname vastuseks sõna proua Aleksejevale ja nüüd proua Kelam, proua Strihler, Staler, härra Noiser, härra Miški, Franzoos, proua Gomes, kas äh, keegi on nimekirjast välja jäänud, kui ei ole? Äh, siiski, jah. minu küsimust, minu küsimus esitati juba ära. palju tänu selle suuremeelsuse eest. niisiis äh, saab sõna härra Kelam ja siis proua Stif-, Stifler ja siis vahepeal saab, saavad külalised sõna. palun, härra Kelam. kiitoksia, puhenjuhataja. Thank you very much uh,. Dear colleagues. palju tänu. kallid kolleegid, olen uh, üle neljakümne aasta elanud Nõukogude Liidus. meie pääsesime Nõukogude Liidust välja, aga me ei uh, pääse oma sõprade eest, uh, inimõiguste ja vabaduste kaitsjate eest, me oleme jaganud sama saatust ja samu lootusi ja seetõttu eh, teie külaskäik siia ja Sahharovi auhinna andmine teile on niivõrd oluline meile ja eriti konkreetselt mulle. tahaksin tuua välja eilse Sergei Kovaljovi kõne ühe aspekti, kus ta rääkis Venemaa panusest inimõigustesse kuuekümnendate aastate lõpust kujundades kaasaegset poliitilist kultuuri Euroopas. niisiis, asi ei ole mitte ainult Venemaas, vaid meie ühises pärandis ja ühistes, ühises vastutuses ning äh, olid äh, Nõukogude inimõiguste kaitsjad, kes mobiliseerusid selle arvamuse taha ja nii, nagu Sergei Kovaljov ütles, äh, selle tagajärjel äh, lääne poliitiline e, eliit pidi taganema oma pragmatismist, sest ausalt öeldes läänes juhid ei olnud valmis selleks, et Nõukogude Liit kokku variseb. nii et see on selline kestev panus, mille on andnud Venemaa ja Nõukogude inimõiguste eest võitlejad. minu arvates e, tänasel päeval on kõige tähtsamaks küsimuseks olukord Põhja-Kaukaasias, sest teatud mõttes on Euroopa Liit kaotanud lootuse, lootuse midagi seal ära teha, midagi seal parandada. ja nii, nagu eile eh, me kuulsime, on meie sõbrad jäetud seal üksi. vähesed on astunud välja mm, selle eest, et need, kes vastutavad eh, õuduste e-, eest, et eh, nad ka kohtu ette jõuaksid mõnede äh, suhtes on ka kohtuotsused langetatud, aga inimesed, kes nad kohtu alla andsid, on tapetud ja mitte kedagi ei ole selle eest karistatud. minu arvates see on üks küsimus, millele me peaksime kõigepealt tähelepanu pöörama. ja teiseks, mis puudutab meie äh, tõsist pingutust äh, tegeleda inimõiguste küsimustega, minu meelest on meie ühine kohustus anda oma panus selleks, et ehitada üles hästi toimiv äh, kodanikuühiskond Venemaal. Euroopa ei saa olla terviklik ja vaba ilma selleta, et Venemaa muutuks täielikult demokraatlikuks. ja tänasel päeval me äh, teeskleme seda, et et kõik see käib samamoodi nagu Nõukogude ajal. Venemaa juhid teesklevad äh, demokraatiat, kuna institutsioonid on olemas ja Euroopa juhid teesklevad, et nad usuvad sellesse. Nad usuvad seda ja tegelikult neid küsimusi me oleme juba maininud ja tõstatanud, aga meil ei ole, piisavalt ei ole tegeletud nende küsimustega. nii et tegelikult on küsimus eurooplaste tõsiduses tõesti mingeid muudatusi ka äh, läbi viia. väga palju on räägitud nendest äh, traagilistest gaasikambritest, äh, mida ehitasid natsid. Äh, tänasel päeval inimõigused ja inimväärikus on jalge alla tallatud ja, ja, ja, ja piiratud selle gaasijuhtmega, mis Venemaalt tuleb meil on vaja kindlameelsust, et tegeleda nende teemadega ja minu ettepanek on järgmine. nii nagu eh, juba siin eh, räägiti, meie parlamendi ametiaja alguses eh, mõrvati proua Stemirova ja ma usun, et me võiksime tema auks anda ühe, tema nime ühele ruumile Eh, siin Strasbourgis. aitäh, härra Kelam, te räägite küll väga targalt, aga, ja hästi, aga meie kõneaeg on siiski piiratud. nüüd proua Strihler ja siis saavad sõna meie külalised, palun. aitäh. vabandust. mul on eelkõige üks küsimus esitada, mida ma tahaksin esitada härra Orlovile, sest on asju, mis tunduvad tõesti olevat üsna karma, rängad ja ma tahaksin küsida, et kas Euroopa parlament Euroopa Komisjon konsulteerib eh, teiega ja memoriaaliga enne, kui ta hakkab eh, läbirääkimisi pidama Vene ametivõimudega. ja kas eh, Euroopa Komisjonilt on saadud tagasisidet selle dialoogi osas? sest kui seda ei ole, siis ei ole üldse mingit mõtet teha mingeid plaane, sellest ei ole mingit kasu. no loomulikult alati liialdan, see on minu iseloomujoon lihtsalt, aga ma tahaks öelda, et vastuseks proua Aleksejevale, et äh, ilmselgelt on vaja, et me läheks vaatama vange. Äh, ma tean, et äh, kui meil on kohtumised planeeritud, siis saadikud soovivad kohtusi, aga küsimus on selles, et kas me tõesti lähme sinna vanglatesse ja kas me tõesti lähme koha peale, see on väga need asjad on minu jaoks väga olulised, et selleks, et me saaksime tõhusalt äh, tegutseda ja et äh, kõigi nende projektidega, mida me soovime ellu viia. Eh, aitäh, proua Strihler, nüüd on sõna äh, härra Orlovil. kui palju minuteid mul on ette nähtud? Eh, euh, kuidas soovite, võib-olla kolm-neli minutit. Eh. kui te nõus olete. esiteks vastuseks teie küsimusele, Euroopa Komisjon tõepoolest konsulteerib meiega enne seda, kui toimub järgmine voor konsultatsioone. ja pärast, kui konsultatsioonid on lõppenud, tavaliselt saatkonnas Euroopa Liidu eesistuja juhtimisel räägitakse sellest, kuidas konsultatsioonid toimusid, aga iga kord juhtub nii, et me anname algul nõu no, eelõhtul anname nõu, ütleme, et me loodame, et nendel konsultatsioonidel tõesti midagi toimub sellist, nagu me soovime ja me saame normaalsed vastused tõsistele küsimustele, aga pärast, kui meile räägitakse sellest, mis toimus, meie lootused hajuvad. nii et vormiliselt kõik toimib suurepäraselt, aga sisuliselt minu arvates on asjad halvasti. nüüd Äh, väga tähtis mõte, mida te väljendasite, et on vaja leida tasakaal äh, surve ja austuse vahel, kui suheldakse äh, Venemaa ja Euroopa Liidu vahel. loomulikult Venemaa ei hakka rääkima, kui temas lugupidavalt ei suhelda, aga on vaja leida tõesti tasakaal, peab olema surve, sest ma olen teiega täiesti päri. Venemaa poole esindajad, minu kahjuks riigi esindajad läbirääkimistel teesklevad. Nad öö, esitavad demokraatiana seda, mis meil toimub. Nad tegelikult tulevad sinna kohale, räägivad ilusaid sõnu, aga tegelikult peavad silmas hoopis midagi muud. kellega teil siin tegemist on? Venemaal ju ei ole valimisi, Venemaal ei ole parlamenti. härra Krõslov, parlamendi esimees, ütles, et parlament ei ole arutelude pidamise koht. Teil on tegemist inimestega, keda teie peate eh, rahva poolt valituks, nagu teid on valitud, parlamendisaadikuteks peate sõltumatuks valijate esindajaks, aga tegelikult Äh, domineerib Jedina Rossija, ühtne Venemaa, kes on tegelikult ametnike poolt nimet-, ja teile ametnike poolt nimetatud on saadikud. ma arvan, et seda te peate mõistma, siin on sisuline erinevus teie vahel ja teie kolleegide vahel, niinimetatud kolleegide vahel Venemaa parlamendist nii et kui te tahate nendega kohtumisel seada endale ülesande neid milleski veenda, öelda, et see on teie huvides, lugupeetud härrased, demokraatiat edendada, siis uskuge mind, see on vale neile on Kreml seadnud ülesanded, nemad ise ei otsusta midagi. ja mulle näib, et Kreml äh, täiesti teadlikult ja järjekindlalt äh, loob Venemaal antidemokraatlikku süsteemi. nii et Venemaa valitsevalt parteilt oodata, et õnnestub midagi nende peades muuta, on täiesti lootusetu. kui te sellest aru saate, siis juba võib kuidagi hakata seda dialoogi pidama. ja viimane asi. avalikkus. ma arvan, et avalikkus on väga tähtis Euroopa Liidu tegemistes sest eh, see inimõiguste üle peetav dialoog Euroopa Liidu ja Venemaa vahel ei ole päris asjatu olnud. Venemaal ei teata, millest eh, räägitakse seal eh, konsultatsioonidel, milline on Euroopa Liidu positsioon olnud, mida arutati, aga sest see kõik ei ole üldse avalik olnud, aga kui nüüd avalikult siiski kuulutada, millised teravad küsimused on üleval olnud läbirääkimistel Venemaaga, siis selline teavitamine on väga tähtis meie kodanikuühiskonnale Venemaal. nüüd Põhja-Kaukaasia olukord, paar sõna ainult selle kohta. minu ees on e, ingliskeelne aruanne, e, mille me koostasime just selleks viimaseks Venemaa Euroopa Liidu konsultatsioonide vooruks e, ma loodan, et koopiate arv on piisav, kui ei, siis pärast võib-olla saab veel paljundada juurde. ja ma olen täiesti päri sellega, mida me kuulsin siin, et pagulaste väljasaatmine eh, Tšetšeeniast ja eh, Põhja-Kaukaasiast ja pärast sinna tagasisaatmine eh, paneb ohtu nende elu. jah, pagulased Tšetšeeniast tegelikult ei ole tšetšeenlased, tšetšeenid ega Tšetšeenia kodanikud, see kõik on vaja kõigepealt üle kontrollida. ja meie oleme kogu aeg koostööd teinud paljude riikide migratsiooniasutustega ja me kogu aeg kas kinnitame üle või lükkame ümber need, ehm, selle informatsiooni, mida need pagulased on esitanud enda kohta. aga need, kes tõesti on Tšetšeeniast, on tšetšeenid ja on seal vägivalda pidanud kannatama, neid ei tohi saata Venemaale Eh, rääkida, et Venemaal valitseb rahu ja stabiilsus, on jama. ma tänan. palju tänu. täna eh, toimus üks intsident Poola-Valgevene piiril, kus sada Tšetšeeni pagulast, kes olid eh, väga halvas olukorras Poolas, protesteerisid ja, ja siis kaaperdasid rongi, mille eest nüüd neil tuleb karistust kanda. mina olen veendunud, et Dublini määrus, mis meil Euroopa Liidus on, on väga problemaatiline, sest me eeldame, et kõikides riikides on pagulaste jaoks ja, ja varjupaigataotlejate jaoks olemas vajalikud struktuurid ja me saame nad tagasi saata, kui nad on jõudnud meie liikmesriikidesse nagu, nagu Poolasse. aga asi ei ole nii, seega meil tuleb äh, seda väga tõsiselt arutada, niisiis eh, praegu on eh, Poola-Valgevene piiril sadu eh, tšetšeene, aga nüüd saab sõna proua Aleksejeva, et vastata teile esitatud küsimustele. ausalt öeldes tõlge ei olnud minu jaoks päris arusaadav ja võib-olla ma ei saanud, saa ka nüüd seepärast õigesti täpselt vastata. küsimus selle kohta, et kuivõrd mõttekas on kõigepealt Tšetšeeniast välja saata ja siis pärast tagasi saata Äh, tähendab, vabandust, algul vastu võtta ja siis tagasi saata. ma ei rääkinud üldse sellest, ma rääkisin hoopis muust asjast. kui meie kolleegid, kes tootavad, töötavad Tšetšeenias, Dagestanis, Ingušeetias, äh, nende elu on reaalses ohus, näiteks äh, Ingušeetias ja Tšetšeenias, kui ma Ingušeetiasse üle aasta tagasi saabusin, siis ma kohtusin seal Mark Šaripo Auševiga. ja tema ütles mulle, see oli kohe pärast seda, äh, kui Magomed Iblojev tapeti. tema ütles mulle, meie arvasime, et algul tapetakse mind, Mark Šaripa, siis äh, Mogomeda ja siis Jelojeva. aga me eksisime järjekorras, kes on järgmine, ma ei tea nüüd järgmiseks osutus tema ise, Aušev. ta on juba mõrvatud, nii et sellest kolmikust on järele jäänud ainult üks inimene, Magomed Hazvijev. ja ma olen kindel, et tema elu on ohus. praegu on ta välismaal ta sõitis Soome, Prantsusmaale ja Ameerikasse. ta ähvardas, et ta läheb tagasi, et ta leiab, et tema elul ei ole mõtet läänes mina olen teda üritanud veenda jääma läände, aga ma ei tea, millise otsuse ta langetab, ta on täiskasvanud inimese, inimene, ma ei saa tema otsuseid ära teha tema eest. aga need inimesed, kes on aastaid seal toetanud, koha peal ütlevad, et ei taha ära sõita, sest ilma selle tööta on elu mõttetu. Äh, hea küll, mõrvatakse, siis mõrvatakse, aga neil on ju lapsed, neil on äh, abikaasad sugulased ja nad on hirmul nende elu pärast ja õigusega. ja sest ei ole üldse selge, et aktivistid tapetakse, vaid pigem tapetakse neile kallid inimesed, et neil siis käed rüppe langeksid ja nad alistuksid ja oma ideedest loobuksid. nii et palun, oleks vaja võimalust, et perekonnad saaksid lahkuda, et siis saaks rahuliku südamega need aktivistid tööd teha. loomulikult inimene ise otsustab, kas ta tahab lahkuda või mitte. aga ei saa inimest käsitleda kui funktsiooni, kui tema elu on ohus, siis mina loomulikult üritan teda veenda lahkuma. aga kui mul vähegi õnnestub, siis ma veenan teda, aga nad on ju täiskasvanud. kui nad tahavad naasta, siis see on nende otsus, aga nende perekondade pärast ma palun, palun tehke seda, nad väärivad seda, sest nad on tõesti pidamas kartmatut võitlust, mille hinnaks võib olla nende elu. Yes. Well, thank you, Mrs. Alex. aitäh, proua Aleksejeva. ma usun, et peaks mõtlema selle üle, mida proua Lohviller ütles, et me peaksime sellised varjupaigaprogrammid looma inimestele, kes töötavad ohtlikes tingimustes, mitte varjupaiga jaoks, vaid näiteks selleks, et saada Euroopa Liidu viisat äh, teatud ajaks, mis on vajalik ning Tšehhi eesistuja enne Rootsi eesistumise aega juba tuli selle algatusega välja ja ma usun, et meil tasub uuesti neid küsimusi läbi vaadata ja ka meie alakomitee, allkomisjon arutab võimalusi, kuidas oleks paremini võimalik inimõiguste kaitsjaid kaitsta. nüüd järgnevalt saavad sõna, aega meil vähe, loomulikult näidake üles solidaarsust ja töötage vähem kui, või rääkige vähem kui kaks minutit, aga nimekirja loetakse teile ette. ja kui on aega, siis eh, Kosmolik saab ka sõna ja loomulikult siis ka väliskomisjoni esimees ning meie külalised. nüüd härra Taalar. palju tänu, proua esimees, eh, proua Aleksejeva, härra Orlov, eh, tahaksin ka isiklikult öelda teile tere tulemast meie sekka see, et teile öö, omistati eile Saharovi auhind ja see, et te täna olete siin, on väärt rohkem kui viiskümmend ametlikku dialoogi Venemaa ametivõimudega, Venemaaga, miks? sest just niimoodi me saame näidata oma suhtumist inimõiguste küsimustes Venemaal. loomulikult on tegemist ühe olulise küsimusega, nimelt sellega, kui palju on võimalik üldse infot levitada mm, Venemaal. siin on uudis Sloveeniast, kus räägitakse, et inimõiguste aktivistidele anti Saharovi auhind, see on Sloveenias täna üks põhiuudiseid, aga ma ei tea, milline on olukord Venemaal. me räägime siin soovitustest, sellest on väga palju kasu, see saab olema väga aktuaalne meie töös ja ka need uuringud, äh, mida viivad läbi parlamendi tehnilised äh, talitused, on väga tähtsad, aga samas on siin üks põhiküsimus, nimelt küsimus sellest, mil määral vene inimesed tahavad tõde kuulda saada, kas nad tahavad seda infot saada, kakskümmend aastat tagasi Jugoslaavias meie püüdsime olla äh, stalinismi vastased, eh, demokraatia poolt ja me tõesti tahtsime demokraatiat, inimesed tahtsid informatsiooni saada, mis tõi kaasa režiimi kukutamise. ma usun, et meie peaksime tegema nii palju kui võimalik eh, omalt poolt ära selleks, et öö, eh, tekitada inimestes isu teise info vastu, teabe vastu, et lõpeks maffiataoline käitumine, me peaksime me peaksime e, kutsuma üles Vene ametivõime e, töötama mm, selliste tegevuste vastu. aitäh, härra Tšanel, härra Neutšel. aitäh, proua esineja. Mm, räägin väga lühidalt Euroopa Liidu ja Venemaa dialoogist, mis toimub e, iga poole aasta tagant. ma arvan, et äh, see dialoog äh, ei vasta meie äh, nõudmistele praegusel kujul, tegemist ei ole tegelikult dialoogiga ja nii, nagu meie auhinnasaajad ütlesid, et tegelikult ei ole tagatud järjepidevus ma arvan, et me peame kiiresti otsima pragmaatilisi, aga sellest hoolimata selgeid lahendusi ja selles peaksid kaasa olema ka vabaühendused. niikaua, kuni dialoog on ainult Euroopa Liidu ja Venemaa ametiisikute vahel, peame leidma öö, ähm, öö, äh, ka uusi vorme ja kolleeg Streifeldt tegi ka siin juba ettepaneku ja et äh, tuleks tagada see, et äh, enne dialoogi, et toimuksid kohtumised, äh, kus oleks teatav päevakord ja siis äh, neil osaleksid Euroopa Liidu esindajad ja vabaühenduste esindajad ja et lõpuks toimuks ka nende dialoogide hindamine ja et need teemad, mis päevakorral on, võetaks päevakorrast maha üksnes siis, kui Vene vabaühendused ütlevad, et jah, me saame anda rohelise tule sellele mahavõtmisele, see probleem on ka meie arvates lahendatud. ja veel viimane asi, me peame ka omalt poolt jõupingutusi tegema, et äh, seda dialoogi ka avalikkus äh, teaks ja et me kiirendaks seda protsessi, millest rääkis kolleeg Taaler. Thank you, Mr Neuser. So these uh, discussions between the EU niisiis need arutelud Euroopa Liidu ametnike ning vabaühenduste vahel on juba olemas, aga probleemiks on see, et neid ei võeta arvesse tegelike konsultatsioonide käigus, rääkimata siis tippkohtumistest. üheks võimaluseks sõnumit tugevdada on need konsultatsioonid viia Venemaa territooriumile, aga nii, nagu ma kuulsin härra Orlovilt, eh, on Venemaa ametivõimud eh, senini selle vastu on olnud, võib-olla meil on uusi võimalusi tekkimas. nüüd härra Mirski. Äh, tere hommikust, äh, ma õnnitlen teid Sahharovi auhinna äh, saajatena, see on väga tähtis inimõiguste tõttu, aga ma tahaksin teilt küsida, te räägite, et te esindate siin kodanikuühiskonda, mis asi on kodanikuühiskond, kui palju teid on selles kodanikuühiskonnas, kes teid toetab ma ei kuulnud sellest teie esinemiste ajal siin Euroopa Parlamendis. ja veel teine asi, Europarlamendis iga eurosaadik omab oma valijate toetust. ja sellepärast eurosaadikud peavad minu arvates rohkem suhtlema Äh, parlamendiorganisatsioonidega, sealhulgas ka Venemaa parlamendiga, aga teie ütlesite just, et Venemaa parlament ei ole legitiimne ja on hoopis klounide kogum, aga me suhtleme nendega, äh, sest äh, Venemaa valimisi tunnustas muuhulgas ka Euroopa Liit. ja veel üks küsimus teile miks kodanikuühiskond ei taha Venemaa territooriumil luua poliitilist jõud selleks, et kaitsta valijate õigusi need, kes valivad Riigiduumat. me arvame, siin me saaksime teile abiks olla ja nüüd Kaukaasia olukord ma olen Kaukaasias käinud mitte rohkem kui üks kord ja olen ka teeninud Nõukogude armees ja olin seal Nõukogude armee ohvitseriks ja ma tunnen suurepäraselt olukorda eh, Kaukaasias ja ma tahaksin küsida, kes julgeb, söandab siin täna Euroopa Liidus väita, et ta saab Venemaa asemel Põhja-Kaukaasias eh, korra majja luua. ma olen Põhja-Kaukaasias nägin kõik oma silmadega, te räägite siin ka poliitilistest mõrvadest ja nüüd on mulle küsimus Nordost, Budjonovsk ja paljud teised terroriaktid, kas need on poliitilised mõrvad või mittepoliitilised mõrvad. ja viimane, mis ma tahtsin öelda. me peaksime siiski teadma, kui palju inimesi teid toetab, mis asi on kodanikuühiskond sest Venemaa poliitilises süsteemis on üle kolmekümne partei ja kuus neist on esindatud parlamendis. kui teie leiate, et see ei ole legitiimne parlament, siis ma ei mõista, miks me üldse suhtleme Venemaa parlamendi esindajatega ja valitsusega. ma tahaksin veel kord südamest tänada teid teie töö eest. ja äh, õnnitlen teid siis südamest selle auhinna eest. mul on kaks väikest küsimust saksa keeles. Putin esimesel septembril äh, kuulutas äh, rääk-, ütles Poolale Katõni mõrva kohta, et massiiv, et arhiivid avatakse piiranguteta äh, ajaloolistele, ajaloolastele uurimiseks. kas see on vahepeal ka tegelikult toimunud ning teine küsimus, Euroopa Liit hetkel ähm, soovib ähm, rohkem tähelepanu pöörata Medvedjevi kõnele, kes rääkis moderniseerimisest ja ja äh, et Euroopa Liit siis sooviks moderniseerimislepingut Venemaaga. esimene küsimus oli, et kas arhiivid on äh, ajat-, avatud ajaloolastele uurimiseks, mida lubas Putin esimesel septembril, ja teine küsimus, et äh, mis peaks sisalduma moderniseerimislepingus Euroopa Liiduga lisaks äh, inimõiguste teemadele, et mida te arvate, et millist uuendamist, moderniseerimist vajab äh, äh, ühiskond? ja ma lugesin ka seda, ähm, mida kirjutas Hodorkovski oma artiklis, et seal, see oli väga huvitav ja sealt sai lugeda, et mida, mis, milline peaks olema kodanikuühiskond äh, Venemaal. aitäh ja nüüd saab sõna proua Gomes, palun. mina esin-, esindan Portugali, olen kakskümmend üks aastat elanud diktatuuri all ning ka selle diktatuuri režiimi all oli meil parlament, libaparlament, kus oli esindatud erinevad parteid, aga, aga ikkagi oli see parlament, samas puudus sellel parlamendil igasugune side kodaniku ühiskonnaga, puudus vabadus, niisiis see kolleeg, kes enne sõna võttis, Äh, ei tea, mis asi on kodanikuühiskond ja mina tean, mis, mis on kodanikuühiskond ning ka see äh, olukord, kus kodanikuühiskond ei ole parlamendis esindatud. ja kodanikuühiskonna mm, kohta ongi mul üks küsimus meie äh, sõpradele memoriaal, memoriaalist. kuidas meie Euroopa Parlamendis saaksime toetada kodanikuühiskonna tugevdamist Venemaal? ma usun võttes arvesse meie isiklikke koduseid kogemusi, et üheks põhielemendiks kodanikuühiskonna tekkimisel on vaba informatsioon, sõnavabadus, ajakirjandusvabadus ja selles mõttes tahaksin ma kuulda teie kommentaare või ülevaadet selle kohta, mida inimesed mõtlevad äh, Ähm, sensorluse, meediasensorluse kohta ja kuidas meie Euroopa Liidus saaksime olla abiks selleks, et tugevdada kodanikuühiskonda Venemaal. palju tänu, proua Gomes ja nüüd äh, härra Kašmarek, äh, lühidalt äh, ka teie soovisite selgitada olukorda Tšetšeeni pagulaste osas kwestii związanych z sytuacją Czeczenów w Polsce. Przedwczoraj był pro... ja tõepoolest ma tahtsin selgitada Tšetšeenide olukorda Poolas. toimus äh, Tšetšeeni pagulaste protestimiiting äh, Poola-Valgevene piiril ning äh, humanitaarsetel kaalutlustel Poola piirivalvurid Eh, ei algatanud ehm, õigusmenetlust tšetšeenide vastu, niisiis eh, neile ei esitata kriminaalsüüdistust. tahaksin öelda seda, et eh, Poola on riik, mis annab proportsionaalselt kõige suuremal hulgal määral varjupaika tšetšeenidele ja tšetšeenid tegelikult ei taha Poolasse jääda, nad ütlevad, et nad tahaksid Tšetšeeniasse tagasi minna, aga nad ei saa seda teha, sest seal on nende elu ohus. ja mis puudutab äh, Katõni massimõrva kuueteistkümnendal septembril, siis selle kohta meil toimus arutelu Euroopa Parlamendis ja meile teeb muret see, et Venemaa seisukohast oli tegemist nii-öelda ühismõrvaga, räägitakse, et Katõni puhul oli tegemist ühise mõrvaga, nii nagu seda räägitakse ka Anna Politkovskaja kohta, aga see, lihtsalt see ulatus oli teistsugune mõrv, kus Äh, vanasti äh, massimõrva puhul äh, oli tegemist tuhandete surnutega, seekord paarteist, aga asi on sama. meil on väga vähe aega jäänud alles ja seetõttu me peame nüüd väga arukalt järelejäänud aega kasutama. nii et annan proua Aleksejevale kaks minutit, härra Orlovile kaks minutit ja härra Albertinile kaks minutit ja siis on kõik. palun, proua Aleksejeva. Oh, ma tänan küsimused, eh, mis üks eh, saadik esitas, nõuavad tervet loengut vastuseks, kui suur on kodanikuühiskond Venemaal. kui te annate mulle nelikümmend minutit, siis ma suure, hea meelega selgitan teile, see on selline loengute teema, millega ma juba aastaid esinen, aga praegu paraku ma ei saa vastata. Te teate olukorrast Kaukaasias ja olete seda näinud ohvitseri silmade läbi, Venemaa armee ohvitseri silmade läbi. jah, selline seisukoht eksisteerib ja paljud jagavad seda. minu kaasmaalased, sest need, kes on selle poole pealt vaatavad Kaukaasiat, neid on palju rohkem kui kodaniku inimõiguste kaitsjaid, kes Tšetšeenias töötavad ma ei tea, mida saab selle peale veel rohkem vastata kahe minuti jooksul. Uh, our... meil on tõesti väga kahju, aga aeg on piiratud, siin ei ole midagi teha. härra Orlov, palun. no вообще-то я ma olen härra Mirskile tänulik selle huvitava küsimuse eest. esiteks, miks ei looda kodanikuühiskonna jõudusid Venemaa territooriumil valmistumaks valimisteks. Te vist ei tunne hästi olukorda Venemaal. Te ju peaksite teadma, et Venemaa territooriumil uue valimisseaduse kohaselt on keelatud valimisvaatlus korraldada mittepoliitilistel jõudel igasugustel sõltumatutel jõududel ei ole võimalik vaatlusi korraldada, äh, ainult poliitilised parteid saavad seda teha kui mul oleks vähemasti kümme minutit, siis ma tõesti selgitaksin teile, kuidas sõltumatud äh, osapooli ja vaatlejaid ei lasta tegutseda ja ärgem unustage viimaseid valimisi, jah, tegemist ei olnud parlamendivalimistega, vaid kohalike valimistega, aga need viimased valimised kutsusid välja sellise, mm, sellise meelepaha, isegi opositsiooniparteid parlamendis olid nördinud. see näitab, et valimiste korraldamine Venemaal on allpool igasugust arvestust. jah, ja nüüd terrorism, terrorism on tohutu äh, Äh, ähvardus Venemaale ja terrorismi vastu on vaja võidelda ja meie aruandes räägitakse sellest samast, aga terrorismiga ei saa võidelda riikliku terrori kaudu, aga just see Venemaal praegu toimub. see mitte ainult ei ole ebainimlik, äh, õigusevastane nii võidelda terrorismiga, vaid see ei ole ka tõhus, sest võitlus terrorismiga riikliku terrori abil Põhja-Kaukaasias, nagu me näeme, toob kaasa olukorra harve, halvenemise, destabiliseerub olukord üha enam Põhja-Kaukaasias. kas ajaloolastel on arhiivid avatud? paraku mitte piisavalt. ja on tendentseid, neid suletakse pigem hoopis. ja nüüd kodanikuühiskond ja kui te vaatate meie äh, Stockholmi ettepanekuid, siin on kõik konkreetsed sammud kirjas, kuidas Venemaa kodanikuühiskonda toetada, aitäh. palju tänu. nüüd härra Albertini, kuidas te võtaksite kokku siis tänased arutelud? Eh, palju tänu, aitäh selle väga lühikese aja jooksul, mis on üle jäänud, kui tuleb eh, nii palju kuulata ja, ja sellele reageerida, siis eh, mõnikord ei olegi vaja midagi teha, sest kõik niigi teavad, millised on meie huvid, eh, millist nõu me teilt ootame, niisiis me seisame teie kõrval teie võitluses ning püüame saavutada seda, millised on meie eesmärgid. Te esinesite ka konkreetsete ettepanekutega külastada äh, vange, kuulata ära nende seisukohad. seda ei oleks vaja demokraatlikus riigis, kus sõnavabadus on tagatud. abi pereliikmetele viisade saamisel, et vältida repressioone ning Stockholmi soovitused selles osas, mis puudutab suhete sisseseadmist kodanikuühiskonnaga, abi pagulastele, majandusareng Põhja-Kaukaasias, mis võiks õõnestada kultuurset fundamentalismi, mis takistab inimõiguste edendamist riigis. Euroopa Liit on välja kujundamas oma äh, Ähm, uut välispoliitikat esimesest detsembrist äh, ning partnerlus ning kahepoolsed suhted Vene Föderatsiooniga, äh, nende kohta võib öelda, et, et need on stabiilsed ja nii, nagu paljud meist rõhutasid algusest peale, kahepoolsed suhted Euroopa Liidu ja ükskõik millise teise riigi vahel äh, peavad tuginema koostöölepingul, kus on sisse viidud ka inimõiguse klauslid. mõned päevad tagasi kutsuti mind Milanosse konverentsile, mille pealkiri oli eh, Berliini müüri langemisest Lissaboni lepinguni ning eh, täna kuulasin eh, seda, mis võib juhtuda Raune eesriie on küll langenud, aga demokraatia ei ole saabunud äh, kõikidele aladele, kus äh, oli diktatuur. ja nüüd on võimalus luua uus mõõde meil ning olla eeskõnelejaks äh, selleks, et anda teile seda abi, mida te palusite. palju tänu teile, teie nõuannete eest, me kavatseme neid, eh, seda kasutada ja seisame teie kõrval selleks, et võidelda demokraatia eest teie riigis ja selleks, et see jõuaks kõikideni ja igale poole, et kõikide meie elud paraneksid. proua Stifler. mul peaks olema veel üks minut, ei, ütleb proua Haudala, teil on kolmkümmend sekundit. ma kasutan seda ära selleks, et öelda teile, et väga oluline on luua uus protsess, mis puudutab siis dialoogi parlamendisaadikute, ametivõimude komisjoni ja äh, selliste organisatsioonide vahel nagu äh, Memorial, ma tõesti arvan, et see on väga vajalik, aitäh. Uh, uh, äh, võib-olla te arvate, et